mõrvatud sõdurite perekondadele ja nende lähedastele. Need äh, sõdurid teenisid oma kogukonda, samuti me avaldame kaastunnet teistele ohvritele. tegemist on esimese sellise rünnakuga pärast kahteteist aastat, sellega rünnatakse vaba ja demokraatlikku ühiskonda kõige sügavamalt kui ma käisin Põhja-Iirimaal hiljuti, siis ma nägin ka oma silmuga, silmaga rahuprotsessi äh, häid tulemusi. mõlema kogukonna inimesed teevad koostööd, et äh, ehitada üles äh, paremad alused eluks ja panna kõrvale minevik. nüüd Nendel mõrvaritel ei ole mingit äh, toetust Põhja-Iirimaa tänavatel, valdav enamus on nende vastu. me avaldame solidaarsust Põhja-Iirimaa elanikele ja sõduritele. me nõuame toimepanijate vastutusele võtmist. me oleme Euroopa Parlamendis pidevalt toonitanud, et me mõistame hukka hukka igasuguse vägivalla. Need mõrvad ei äh, lõhu hoolikalt üles ehitatud rahuprotsessi Iirimaal, mida Euroopa Parlament on toetanud nii moraalselt kui ka materiaalselt. Põhja-Iirimaa elanikud on valinud oma tulevikuks rahu ja vastastikuse austamise, see puudutab äh, kõiki sealseid inimesi me toetame rahu, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid ja me oleme solidaarsed äh, Põhja-Iirimaa elanikega praegusel hetkel. austatud kolleegid, äh, palun äh, tõuske korraks, et mälestada mõrvatud sõdureid, tänan suur tänu. James Nicholson, palun uh,. suur tänu, härra president. Põhja-Iirimaal laupäeva õhtul toimunu šokeeris, ma arvan, meid kõiki. külmavereselt mõrvati kaks noort sõdurit. härra president, see on äh, õudusunenägu tervele Põhja-Iirimaale ma lootsin, et olles siin parlamendis töötanud üle kahekümne aasta, et, et mitte kunagi ei peaks ma siin seisma minutilisel leinaseisakul austamaks inimesi, kes on hukkunud Põhja-Iirimaal. paraku pidin ma seda jälle täna tegema. Need noored mehed tegid seda, mida paljud noored teevad, nad ostsid pitsat ning mõned tunnid hiljem oleks pidanud nad asum-, astuma lennuki pardale ja lendama Afganistani. nii kaugele nad ei jõudnud. Nad tapeti oma elu kuldeas. ning me peame avaldama kaastunnet nende peredele. Nend-, nendel peredel on vaja meie toetust aga need inimesed, kes selle kurjade, kuriteo korda saatsid, ei kuula arvatavasti meie sõnu. aga nende kurjategijate eesmärgid ei täitu, nad ei võida, sest Põhja-Iirimaal on toimumas demokraatlik protsess, mis lõpuks ometigi võidab. see on andnud uue elu meie Põhja-Iirimaa inimestele, nende elu on parem ning ma soovin, et nende e-, elu edeneks edaspidigi. ning ma avaldan veel kord kaastunnet hukkunute omastele. Thank you, James Nicholson. suur tänu, härra Nicholson. veel kaks sõnasoovi Iiri või Põhja-Iiri saadikutelt. Laem Olvort, Eilvort, palun. härra president, minagi mõistan hukka kahe Briti sõduri äh, tapmise ning nelja haavamise eelmisel laupäeval. Real, äh, Real äh, IRA on võtnud vastutuse selle rünnaku eest ning see on esimene rünnak kaheteist aasta jooksul julgeolekujõududele. Need kurjategijad peab tooma kohtu ette ning vastutama panema Põhja-Iirimaa inimesed neid ei toeta. Suure reede e, rahuleping üheksakümne kaheksandast aastast visandab Põhja-Iirimaa poliitilise ja majandusliku arengu. see struktuur töötab hästi, e, seda toetab demokraatia, õigusriik, inimõigused e, ning leppimine ja rahu. me ei saa lubada, et need inimesed häirivad rahu, mille nimel on nii palju töötatud. suur tänu, härra president! very much. Lion Aylward. suur tänu, härra Aylward. ning nüüd veel Jim Allister. suur tänu, härra president, suur tänu teie kaastunde avalduse eest meie Briti sõduritele, omastele, kes hukkusid la-, laupäeva õhtul. põhjaiirlased hindavad vägagi seda, et te mõtlete leinajate peale praegusel hetkel Need, kes mõrvasid need kaks öö, sõdurit, soovivad poliitilist edu läbi vägivalla. ma tahaksin, et ma saaksin kinnitada, et neil ei ole edu, aga kahjuks Põhja-Iirimaal tundub, et vägivald tõesti tasub ennast ära kolm, näiteks kolm süüdimõistetud IRA terroristi on praegusel hetkel ministrid ning härra McInnes McKinnesit, McKinnise puhul ütles härra Mandelson, et, et ta on isiklikult tapnud vähemalt kaksteist sõdurit. ning see isik ei ole ei parem ega erinev nendest terroristidest, kes seisid juba surevate sõdurite kohal ja tulistasid nende kehadesse uusi kuule härra Robinson nimetas härra McGinnessit äh, lihunikuks ning tema on, äh, see, see inimene on nüüd minu kodumaal üks kõige kõrgem ametnik. nii juhtub, kui terroristidega läbi räägitakse. ma loodan, et et äh, uusi terroriste ei, ei kohelda enam nii sõbralikult ning parandatakse ning õpitakse mineviku vigadest. austatud kolleegid me ei saa praegu anda sõna kõikidele Iiri parlamendisaadikutele, ma rääkisin kõigi nimel ja sellest peaks piisama. kas te olete nõus sellega, et niimoodi on mõrvatuid äh, kohaselt mälestatud? suur tänu! ja lühike teadaanne eilse naistepäeva kohta. siinkohal tahaksin tervitada eelkõige naiskolleege ning tänada neid nendepoolse panuse eest. tahaksin toonitada, et me teeme kõik, et Euroopa tasandil ja ka maailmas teostataks võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise